Colleagues, again, we beg excuses for the delay. vabandame taas viivituse pärast, püüame edasi viivitusi vältida, kuid võttes arvesse, kui tähtis oli eelmine päevakorrapunkt, arutasime Euroopa vahistamismäärusse puutuvat, siis äh, viivitus tekkis tõesti väga heal põhjusel. kuid rohkem viivitusi pole vaja, jätkame üheksanda päevakorrapunktiga libeteve Troi komisjonide ajutise delegatsiooni lähe-, lähetus ÜRO ülemaailmsele pagulasfoorumile Genfis, mis toimus viieteistkümnendal kuni kaheksateistkümnendal detsembril aastal kaks tuhat üheksateist. jätkame nüüd aruteluga, kuulame ära selle parlamendi delegatsiooni liikmed kes käisid foorumil, millised on nende tähelepanekud, kogemused ja järeldused. saan aru, et äh, proua Björk äh, oli delegatsiooni juht, kuid on haigestunud, nii et proua Dupont saab sõna seoses äh, raporti projektiga. palun Ähm, Sie haben es schon erwähnt, ähm, es geht um den suur aitäh, te juba äh, mainisite, et tegemist on ad hoc äh, delegatsiooni lähetusega, kus oli Libedevedroa komisjon osalejad ja tahaksin tänada sekretäriaati ja Euroopa Liidu Genfi delegatsiooni esindust äh, selle eest, et nad meie reisi sujuvale toimimisele kaasa aitasid. Ähm, üleilmne pagulasfoorum leidis pärast pärast äh, pagulaspakti sõlmimist esmakordselt selles vormis äh, aset. Äh, maailmas on väga palju pagulasi ja selle kohtumise eesmärgiks oli vahetada parimaid tavasid ekspertidega, tagada keskendumine taristutele, energiale, haridusele ja kaitsele. delegatsioon võttis aset ka avaistungist, kus juhtriigid äh, sellel pagulasfoorumil äh, ava kõne, kõnedega esinesid, rääkisid parimatest tavadest ja siis meil oli ka selline äh, fookussessioon, kus me keskendusime Süüriale, Ladina-Ameerikale ja teistele ähm, probleemsetele tsoonidele ja siis keskenduti ka humanitaarabile ja arengupoliitikale erineva paneeli raames. ja kui ma midagi nüüd unustan, siis kolleegid kindlasti täiendavad seda, mida ma ütlen. meil oli Euroopa Liidu delegatsioon, meil oli Taani, Norra äh, pagulasnõukoguga hea koostöö, üleilmse võrgustikuga samamoodi ja sellel fokusseeritud äh, istungil keskenduti äh, pagulase olukorrale ja siis osalesin ka äh, ümberasustamise teemalises töötoas äh,, lisaks Oxfam International Rescue Committee äh, olid esitatud äh, ja Saksamaa, Šveitsiga Kanada, Nigeri, Uganda, Rwanda delegatsioonid olid seal esindatud ning äh, selle raames oli ka ÜRO pagulase ülemvoliniku ametiga ja teiste organisatsioonidega äh, kohtumised, seal räägiti sellest, kuidas äh, erasektor, avalik sektor, organisatsioonid saaksid panustada olukorra parandamisse, rääkisime pagulase toetamisest, rääkisime ka rände algpõhjustega tegelemisest ning olemasolevate meetmete jätkamisest rääkisime pagulasi võõrustavates riikides, rääkisime arengukoostööst, inimõigustest. kahekümne kolmandal aastal toimub järgmine selleteemaline konverents ning äh, <clears throat> ka pressiteade avaldati sellega seonduvalt, me ütlesime seal, millised on meie eesmärgid äh, ja äh, liikmesriigid ja komisjonid peavad oma äh, tegevust parandama selleks, et rahvusvaheliselt oleks võimalik oma ülesandeid täita arenguabi ja Mm, humanitaarabi peavad olema omavahel tihedalt seotud. Euroopa Liiduna me peaksime kriisipiirkonnas panustama sellesse, et tagada stabiilsus ning et võidelda äh, rändevoogude tekke põhjuste vastu. aitäh! suur tänu, ma olin Malin Björki hetkel siin ei ole, ka tema kuulus selle delegatsiooni liikmete hulka nüüd saavad sõna teised delegatsiooni liikmed, kes äh, sõna soovivad, jah, ma nägin, teie soovite. esimesena proua Silvana Gonzalez, palun. Ah, eh, eh, eh, suur tänu. mul oli väga suur au osaleda delegatsioonis, mis lähetati ülemaailmsele pagulasfoorumile ning ma olen nõus proua Duponti kokkuvõttega meie kogemustest. peamine probleem, mida nägime, on see, et ümberasustamise ettepanekut ei rakendata. kõik kohtumised, kus me käisime igal pool, tõstatus see teema, tuleb tegeleda ümberasustamisega viitaksin konkreetsemalt ka millelegi, mida raportis näen. kõigepealt ma muidugi soovin tänada nii libe kui telekomisjoni sekretariaati, kes meiega kaasas käisid. Nad olid ettepanekutele väga avatud arengukomisjonis oleme püüdnud võtta arvesse ka kliimamuutuste mõju inimeste liikuvusele, mida kliimamuutused põhjustavad. seda eriti just äh, arenguriikides, mis vajaksid rohkem abi, seega oleme äh, esitanud ka kliimapagulase mõiste, paljudele see mõiste ei meeldi, mitmed organisatsioonid äh, ei võta seda arvesse, rahvusvahelises õiguses sellega ei arvesta, aga meie leiame, et meil Euroopas on vastutus kaitsta neid miljoneid inimesi, kes on juba sunnitud äh, kas siis siseriiklikult või piiriüleselt kodudest lahkuma kliimamuutuste tõttu. me kohtusime mitme organisatsiooni esindajatega, kes selle valdkonnaga tegelevad ning näiteks me saime teada, et juba luuakse platvormi katastroofi tagajärgede leevendamiseks, mitmed Euroopa riigid seda tööd juhi, juhatavad ja meie leiame, et see algatus peaks olema Euroopa-poolne algatus. selle saaksime kindlasti lisada meie järeldustesse. suur tänu ning äh, sooviksin, et et äh, libekomisjoni ja arengukomisjoni koostöö jätkuks äh, selles vallas, selleks, et me suudaksime kaitsta neid, kes on kliimamuutuste tõttu sunnitud kodust lahkuma, kindlasti miljoniteni nende hulk äh, ulatub lähiaastatel. aitäh, proua Silmana! ma väga vabandan, härra Market, te olete ase esimest TV-komisjonis, võib-olla soovite teie ka midagi meiega jagada? Yes, of course um,. I just. jah, muidugi. ütlesin äh, mõned sissejuhatavad sõnad. olen nõus sellega, mida juba öeldi selle kohta, kui tähtis on äh, läbiv töö Äh, nii sise- kui välispoliitikas äh, sel teemal, me peame selle, seda koostööd jätkama kodanikuvabaduste ja arengukomisjoni vahel, äh, aga ka teistel teemadel. mis puudutab ülemaailmset pagulasfoorumit, siis ma leian, et nii arengukomisjoni kui parlamendi nimel mõned tähelepanekud tuleb teha. esiteks äh,, meiepoolne jätkuv tugi mitmepoolsete lahenduste saavutamiseks tuleb keskenduda ka inimõigustele, eriti just rände rahvusvahelist kokkulepet ja pagulaste rahvusvahelist kokkulepet arvesse võttes, millega on liitunud enamik Euroopa Liidu liikmeid. esimene ülemaailmne pagulasfoorum juhtis tähelepanu mitmele probleemkohale, mida ka parlament peaks tulevikus jälgima nagu eelkõnelejad on ka öelnud, puudutati kliimapagulaste teemat, räägiti ka sellest, kuidas luua turvaline töökeskkond inimõigustega tegelevatele ja humanitaarvabaühendustele, tuleb pakkuda arenguabi, aga tuleb kinni pidada ka varjupaigasüsteemist Euroopas ja Euroopast väljaspool, tuleb ära kasutada ka ümberasustamisvõimalusi sellest, et pagu-, selleks, et pagulasi kaitsta ning nagu öeldud, on tähtis rääkida ka ühtsest ja koherentsest ümberasutamise süsteemist, mõne, mõnes liikmesriigis on väga lihtne äh, kiire, kiiresti ümber asustada, mõned liikmesriigid on äh, käinud välja lubadusi seoses ümberasustamisega, aga see menetlus on nendes riikides väga aeglane ja sellega tuleb edasi töötada. aitäh, härra Markvart! ka teie olite Genfi delegatsioonis, jah? jah, mm, saan nagu eelkõnelejat mm, tänada korraldajat selle suurepärase kohtumise eest, mis oli äh, rikastav äh, kõigil tasanditel, ma võib-olla päris kõike ei kuulnud ähm, eelnenud ettekandest, aga ähm, pagulaste äh, esindajad ise olid tõesti ka väga Äh, aktiivsed ja äh, see on selline dialoog tegelikult, mida peetakse ju äh, nende esindajate ja pagulaste vahel. ma kaht- ka,, küll kahetsen, et seal ei olnud riikide poolt esindajaid, Euroopast, Saksamaalt küll oli, aga teiste riikide poolt ei olnud, organisatsioonidest olid peamised esindajad, ministreid paraku mitte ja Euroopas on see tegelikult tõesti suur äh, probleem. ja kohtumine oli äh, huvitav ka äh, teiste delegatsioonidega suhtlemisel, Kanada, Nigeeria ja nagu räägiti siin eile ka Dublini süsteemi puudustest ja Niger ka ju on sõlminud kokkuleppe Äh, seoses siis inimeste ümberpaigutamisega, kes, keda pidi Liibüast siis, äh, Liibüast välja äh, andma ja Prantsusmaa on võtnud kohustuse siis kahe aastaga võtta vastu tuhat viissada inimest, kuid on võtnud ainult kakssada viiskümmend. Saksamaa samas on jällegi oma kohustused selles osas täitnud sest need kõik, kes pidi Saksamaadele viidama, Saksamaale viidama, need ka viidi nii et eh, jah, ükskõik, kas on tegemist siis kahepoolse kokkuleppega või mitmepoolse kokkuleppega või siis nii-öelda ülemaailmse või üldise kokkuleppega, nagu siin eh, parlamendis või komisjonis eh, kokku lepitud, siis inimeste ümberpaigutamine on tõesti suur probleem. oli juttu ka ülemvolinikuga just linnades inimeste Äh, kaasamisest nii-öelda ühiskonna ja tööellu. et äh, tõepoolest võib äh, ju kokku leppida mis iganes, aga inimesed tulevad kas legaalselt või illegaalselt linnadesse ja linnade juhid peavad selle olukorraga toime tulema, nii et ka neid tuleks rohkem kaasata otsustusprotsessidesse. ja Äh, seega me peame äh, selle küsimusega edasi tegelema. veel üks asi, järgmine foorum tuleb vist kahe tuhande kahekümne kolmandal aastal, see on alles hulga aja pärast, aga probleem on meie ees äh, ka praegu. endiselt peame seega suuri jõupingutusi tegema, et et äh, selle rändeprobleemiga toime tulla, mis minu arvates on rohkem siiski äh, probleem just vastuvõtmise äh, poole pealt, nii et me peame võib-olla regulaarsemalt kohtuma, mitte võib-olla tingimata ÜRO pagulaste ülemvoliniku tasandil, vaid ähm, Euroopa institutsioonides ja tegema seda siis regulaarselt. suur tänu tähelepanu eest! aitäh! ka teisi delegatsiooni liikmeid, äh, Bernard Simniok näiteks, äh, Robros on sõna soovinud, aga ma ei näe neid saalis, kas keegi teine soovib veel sõna sel teemal? see oleks väga teretulnud, kui see aga nii ei ole, siis äh, kokkuvõttev sõnavõtt ei soovi, selge, siis oleme selle teemaga lõpetanud seega saame jätkata järgmise päevakorrapunktiga. küll aga jätame nüüd hüvasti TV Troi komisjonide liikmetega, kes äh, tulid meiega andmeid, äh, teavet jagama Yes. Mr. Chair, I'm sorry jah, vabandan, et äh, sõna võtan, nagu te kuulsite, eile õhtul Saksamaal Hanaus terrorirünnak aset leidis, üheksa inimest hukkus selles rünnakus ning väidetav äh, paremäärmuslik äh, terrorist selle toime pani. eile arutasime neid teemasid just ning ma soovisin vaikuseminuti koos liikmetega, kes on saa-, saali jäänud, selleks, et mälestada äh, seda, mis eile toimus ning äh, aitäh selle kommentaari eest, jah, muidugi on see kohutav, äh, kahjuks ei ole ma viimaste uudistega kursis, aga muidugi tean, mis toimus, olen täna hommikul varakult juba kohal olnud meediakanalitest Äh, seda ka nägin, mis juhtunud on ja tõesti, me oleme kõik šokeeritud ja tunneme teile kaasa. alles eile me ju arutasime libekomisjonis äh, seda küsimust ning äh, rääkisime ka sellest ja nendest arengutest, mis puudutasid äh, äärmust parempoolsete äh, vihakuritegusid, mitte ainult vihakõne, vaid vihakuritegusid, rõhutan. ning alles eile me kuulsime äh, liikmetelt siin saalis kes väga ebameeldivaid kommentaare tegid äh, väga meelevaldselt äh, islami ja vasakpoolsed äh, massiterrorismiga, vägistamiste kuritegudega ühendasid, see ei ole ju see, nii, seega tõepoolest meenutame vaikusminutiga ohvreid. suur tänu!